härra Laurentsi Rebega on lahkunud ENF-i äh, fraktsioonist ja teisest äh, märtsist ja on nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgas proua Anna-Mirjanda äh, lahkus teisest märtsil kaks tuhat kaheksateist kuue NGL